nende üle hääletus ja teil on võimalik seda soovitust lugeda ka parlamendi intranetist. vastavad äh, komisjonid on mulle edastanud neli vastu võetud dokumenti. Need äh, dokumendid vastavalt kodukorra lõikele kakssada kuusteist kuulutatakse vastuvõetaks, kui kahekümne nelja tunni jooksul ükski fraktsioon või nelikümmend parlamendiliiget ei esita proteste nende parandatud tekstide kohta ja need tekstid äh, avaldatakse hiljem meie tänase täiskogu osaistungjärgu protokollis. tahaksin teile veel öelda, et neljapäev